juurde Negrescu raport, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise taotlust. üks hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud Novakovi äh, raport globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutusele võtmine, üks hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud? vastu võetud. Fernandese raport, paranduseelarve projekt muudatusettepanek üks, kes on poolt, palun tõstke kätt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt E, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsiooni hääletamine tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Stasi raport, kontrollikoja liikme ametisse nimetamine, härra Samu Jereb. salajane hääletus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. Šoltesi raport Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine. Mihhail Skoslovs. salajane hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud vastu võetud. Šoltesi raport Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine Jan Gregor. taas salane hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud veel üks Šoltasi raport Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine, härra Ladislav Palko, salane hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kontrollikoja liikme ametisse nimetamine taas kord ja härra Jaanus Wojtšekovski salajane hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. nüüd läheme edasi vastuväite esitamine kooskõlas kodukorra artikliga sada kuus, toimeaine glüfosaadi heakskiidu kehtivusaja pikendamine. ENVI komisjoni ettepanek, muudatusettepanek nelikümmend neli, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, lõige üks, hääletamine on alanud, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend neli, nimeline hääletus. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend viis, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine lõppenud. tagasi lükatud. lõige kaks, muudatusettepanek kümme, üheksas osas, esimene osa, palun tõstke kätt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmas osa, nimeline hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. neljas osa, nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud Te, viies osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuues osa nimeline hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud seitsmes osa nimeline hääletus on alanud, lõppenud vastu võetud. kaheksas osa, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. üheksas osa, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis langeb ära, seega muudatusettepanek üksteist, suuline muudatusettepanek äh, härra Delailt. palun. palun pange mikrofon sisse. kas te kuulete mind? suur tänu äh, kompromissi nimel üritades arvamusi lahendada erimeelsustega seoses, tahaksin teha järgmise muudatusettepaneku muudatusettepanek üksteist, esimene osa, komisjon peaks uuendama glüfosaadi keelustamise maksimaalselt seitsmeks aastaks, tuletada meelde, et määrus üks, üks, null seitse, kaks tuhat üheksa võimaldab komisjonil äh, tagasi võtta heakskiidu aktiivse aine osas, juhul ähm, äh, kui äh, see ei vasta enam heaks kiidetud kriteeriumitele kas keegi on selle muudatusettepaneku, suulise muudatusettepaneku vastu? kas nelikümmend liiget on vastu? ei ole, seega muudatusettepanek üksteist muudetud kujul kahes osas hääletusele, esimene osa, hääletus on alanud. vabandust, üks hetk ci sono quaranta parlamentari che si oppongono? kas nelikümmend saadikut on muudatusettepaneku vastu? ei tundu küll, aga ci sono. E allora, eh, scusate, qual è il problema? Milles probleem on, palun? ei ole liiga hilja midagi teha palun oodake üks hetk. üsnagi selgelt äh, kolleegid, kes on äh, selle vastu, äh, tõlkeviivituse tõttu ei jõudnud sõnum kohale, nad tegid seda, mida neil paluti, nad avaldasid oma vastuveidet ja me peame nende õigust austama, kas neid oli nelikümmend, jah, seega see suuline muudatusettepanek langeb ära. ja lähme edasi nüüd kahe osa juurde, mis puudutab muudatusettepanek üksteist. esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend langeb ära, nüüd nelikümmend kuus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. Mu nelikümmend seitse D nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus käe tõstmisega, kes on poolt? vastu? erapooletud? kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist, käe tõstmisega, kes on poolt? vastu. erapooletud? vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa. kas te soovite kontrollida? kontrollime muudatusettepanek kaksteist, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. nelikümmend kaheksa nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend üheksa kahes osas nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud tagasi lükatud. teine osa, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend seitse, käe tõstmisega, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa kolmkümmend seitse, kontrollime siis seda, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist kahes osas, jällegi käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks D käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud tagasi lükatud kakskümmend üks käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kuusteist nimeline hääletus on alanud lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt D, muudatusettepanek kolmkümmend üheksa D, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus on alanud lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist pärast põhjenduspunkti D nimeline hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. põhjenduspunkt E, muudatusettepanek nelikümmend D, hääletus on alanud, lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. teine osa, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek neli kahes osas, käe tõstmisega esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt, kontrollime siiski, teine osa, muudatusettepanek neli, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks käe tõstmisega poolt. vabandust, see langeb ära. nelikümmend üks langeb ära. põhjendus punkt O, muudatusettepanek viis, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud põhjendus punkt R nelikümmend kaks D, nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt U nimeline hääletus, hääletus on alanud. nelikümmend kolm D, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud põhjenduspunkt kaks siis V, muudatusettepanek kaheksa, käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus on alanud, lõppenud, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, nimeline hääletus on alanud lõppenud. vastu võetud kakskümmend kolm, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli, käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis kas te soovite kontrollida seda? Äh, kakskümmend neli hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend viis nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud kakskümmend kuus käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletuid. kui te kätt ei tõsta korralikult, siis ei ole näha ja peame kontrollima hääletamist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend seitse käe tõstmisega poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek kakskümmend seitse, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kaheksa, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa käe tõstmisega poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. hääletus on alanud. lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend üks käe tõstmisega poolt, vastu, erapooletul. kontrollime seda. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, taaskord nimeline hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud resolutsioon on vastu võetud. ja lähme nüüd edasi proua Kalniete raport Euroopa Liit muutuvas maailmas, mis on ühe ühendatum, vaidlustatum ja keerukam. No. keegi soovis sõna? lõige kolm, pärast seda äh, esimene muudatusettepanek kolmes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmas osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lõige viis, originaaltekst kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kuus, algtekst kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa samamoodi, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üheksa, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige kümme, kolmes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmas osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige üksteist, algtekst, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud, lõige kaksteist, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige seitseteist algtekstist teise kahes osas, esimene osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kolm kahes osas, esimene osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kakskümmend kuus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige kakskümmend seitse, algtekstist, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. lõige nelikümmend viis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 alapealkiri pärast äh, muudatus, äh, pärast põhjenduspunkti N algtekstis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, elektrooniliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd hääletame resolutsiooni üle tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöörile, kalnietele. Läheme nüüd edasi järgmise raportiga, Metseritši raport Euroopa Liidu Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine lõige äh, kolm, kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud lõige kuuskümmend viis algtekstist kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaheksakümmend üheksa algtekstist kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksakümmend, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige sada kümme algtekstist kahes osas, esimene osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige sada nelikümmend üheksa, soovite eelmist kontrollida, lõige sada kümme, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ja kui te kätt ei tõsta, siis ma ei näe ka midagi. lõige sada nelikümmend üheksa algtekstist, kes on poolt, vastu. erapooletud vastu võetud, ütleksin, aga kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige sada nelikümmend viis, muudatusettepanek üks, käe tõstmisega, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. palju õnne raportöör Mešeritšile. Läheme edasi järgmise resolutsiooni juurde, milleks on Zika viiruse puhang. Envi komisjoni ettepanek eh, pärast lõiget seitse, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek kuus, kes on soovite eelmist kontrollida. muudatusettepanek viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kuus käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud muudatusettepanek üks, kes on poolt käe tõstmisega, kes on vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige kolmteist algtekstist kahes osas käe tõstmisega, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud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 käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viies osa käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks lõikest üheksateist käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksateist, ülejäänud langeb ära, lõige kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt M, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt U, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni üle tervikuna käe tõstmisega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme olukorra juurde Poolas aga enne, kui me resolutsiooni ettepaneku juurde läheme, tehti ettepanek lükata hääletus edasi. selle tegi kolleeg Kamal, kes soovis sõna, palun. Uh... aitäh. ECR fraktsiooni nimel teen ma hääl-, ettepaneku lükata edasi hääletus Poola olukorra kohta vastavalt reeglidele sada üheksateist ja üheksa volinik Timmermans kutsus eelmisel nädalal üles dialoogile Poola valitsusega, see on väga konstruktiivne ning paari päeva pärast äh, kohtub härra Timmermans Poola võimudega uuesti, ma arvan, et me peaksime edasi lükkama hääletuse, kuni need, nende kohtumiste tulemused on teada, see, sest me soovime ju tegutseda konstruktiivselt. kui meie koda tõesti soovib äh, rahumeelselt lahendada see olukord sõbralikult edasi liikuda koos Poola valitsuse ja Euroopa Komisjoniga, siis me ei tohiks vastu võtta poliitiliselt mõjutatud resolutsiooni, arvan ma, et meie koda võiks olla nõus sellise edasilükkamisega. Allora su questa proposta sentiamo se c'è un oratore a favore. kas keegi soovib selle ettepaneku poolt kõnelda? proua Pjesnetska, palun suur tänu, härra president, daamid ja härrad. viieteistkümnendal jaanuaril palusime me Euroopa Komisjonilt, et nad esitaks õigusliku aluse, mille põhjal Euroopa Komisjon sekkub Poola siseasjadesse me soovisime välja, äh, et toodaks välja aluslepingu artikkel selle kohta. kolm kuud hiljem pole vastus meieni veel jõudnud, aga selliste palvete tähtaeg on tavaliselt kuus nädalat. komisjon ei suuda näidata, millisel õiguslikul alusel sekkutakse, sest sellist õiguslikku alust ei ole. sekkumine liikmesriigi siseasjadesse on vastuolus Euroopa Liidu aluslepingutega seetõttu ma palun, et hääletus lükatakse edasi, kuni selline õiguslik alus leitakse. arstid peaksid ennast ise ravima kõigepealt, te soovite muuta Poola seadusi, aga ise rikute Euroopa seadusi. Poolat rünnates ründate te tegelikult Euroopat. Teie argument oli väga selge, proua. kas keegi soovib härra Kamali ettepaneku vastu rääkida. härra Pitella. Vorrei, vorrei, vorrei, vorrei umilmente ricordare a tu-. ma sooviksin tagasihoidlikult tervele kojale meelde tuletada, et riigil on omavoli liituda Euroopa Liiduga, kedagi ei saa sundida liituma riigi kodanikud otsustavad, aga kui nad on otsustanud liituda, siis peavad nad järgima Euroopa Liidu reegleid ja otsuseid, seega mingisugust sekkumist ei ole. selle asemel on meil õigusjärgne kohustus Euroopa institutsioonidena uurida, mis meie peres toimub, sest Poola on ju meie pere liige ning me huvitume ju vägagi Poola kodanike saatusest. see resolutsioon on lihtsalt järgmine samm pärast Veneetsia komisjoni tulemik, tulemuste avalikustamist. Veneetsia komisjon asus väga selgele seisukohale ning me soovime, et seda austaks ka Poola valitsus. suur tänu, härra Pitella! nüüd hääletame ettepanekut lükata edasi hääletus, mille tegi härra Kamal. see on nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud. seega hääletame resolutsiooni ettepanekut viielt fraktsioonilt, et muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek neli nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, põhjenduspunkt B, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. järgmisena eh, tervikuna resolutsiooni projekt nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Allora, terminano qui le votazioni. hääletus on sellega lõppenud ja nüüd algavad hääletusselgitused. ootame natukene aega, kuni kolleegid, kes seda soovivad, on saalist lahkunud.